Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Rövid. tere õhtust, daamid ja härrad, austatud äh, parlamendisaadikud äh,. nüüd pärast lühikest pausi jätkame oma istungiga. esimene punkt päevakorras täna arutada on komisjoni avaldus olukorra kohta Albaanias sissejuhatuseks äh, annan sõna volinikule härra Stefan Füülele, et äh, teha sissejuhatus komisjoni nimel. Teil on sõna. aitäh, härra president, äh, austatud parlamendisaadikud. aitäh, et palusite mul sõna võtta Albaania koha pealt täna õhtul kuigi ta asub Euroopa mandril, oli Albaania suure osa kahekümne sajandi vältel isoleeritud. nüüd on tegemist aga avatud ja ligipääsetava riigiga. ta on saanud riigiks, kes püüdleb ka Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. täna on aga Albaania kinni poliitilises kriisis. Tirana sündmused reedel, kahekümne esimesel jaanuaril aastal kaks tuhat üksteist olid väga traagilised Äh, üha kibedam poliitiline äh, ummik on endaga kaasa tulnud, toonud neli äh, surma. see toon, mille Tirana on võtnud, peab muutma. see ohtlik allapoole viib spiraal peab lõppema. poliitiline kriis tuleb lahendada. see on Albaania poliitiliste liidrite jagatud vastutus see on ka see, mida Albaania kodanikud eeldavad ja neil on selleks ka õigus. demokraatlikult valitud esindajad peavad sellistena ka käituma, esindama inimesi ning äh, leidma demokraatlikud kompromissid. Äh, härra president äh, see lahendus kriisile peab olema siseriiklik. meie väljastpoolt tulijatena peame tegema kõik endast oleneva selleks, et sellist lahendust edendada. välisteenistus, see juht härra Flaitšik käis kaks korda Tiranas, et kohtuda presidendi, peaministri ning opositsioonijuhiga. ning mul on Eh, hea meel selle üle, et ta on täna siin koos minuga. Eh, sõnumid eh, Cathy Ashtonilt, kõrgelt esindajalt ning komisjoni asepresidendilt ning ka minult on olnud väga selged. esiteks, vägivald tuleb peatada ning tuleb uurida kahekümne esimese jaanuari sündmusi korrektselt. Need uurimised peab läbi viima kohtuvõim ilma poliitilise sekkumiseta teiseks tuleb äh, peatada see verbaalne äh, vägivald ning äh, see riigi institutsioonide õõnestamine. kolmandaks, poliitiline dialoog tuleb tagasi rajale saada, tuleb tunnustada, et on ühtne vastutus tagada kindel ning positiivne tulevik kogu Albaaniale lähitulevikus tähendab see seda, et ühiselt tuleb äh, kindlustada äh, vabade, ausate ning läbipaistvate kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimine. neljandaks tuleb äh, alustada seda olulist ülesannet, rakendada neid kahteteistkümmet prioriteeti, mis on välja toodud kahe tuhande kümne aasta, kümnenda aasta komisjoni arvamuses. valitsus ning opositsioon peavad seda tegema koos poliitiliste juhtide äh, suundumused ning äh, avalikkuse sõnumid äh, Miroslav Laitšeki külaskäigul olid positiivsed. on olemas teatav hoog, mida saab kasutada selleks, et arenev kriis pöörata võimalusteks. Albaania kaks juhti tervitavad seda tähelepanu, mis on neile antud, aga nad on kinni omaenda sisemistes tülides. Euroopa Liidu hea tahe ning abi ei saa asendada dialoogi poliitiliste juhtide vahel. me saame aidata seda lõhet ületada aktiivselt olukorda sekkudes, aga me ei saa seda teha enne, kui osapooled näitavad üles tõelist tahet Euroopa, Albaania äh, Äh, tulevik seada ettepoole parteipoliitikast ja isiklikest äh, usaldusprobleemidest. me ei äh, saa siin käituda valivalt, Albaania peab olema vastuses kõigi Kopenhaageni kriteeriumitega, kaasa arvatud kaasav poliitiline dialoog ning funktsioneeriv parlament. muud varianti ei ole. Albaania jaoks on laual järgnev Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv, mis on vastavuses nõukogu järeldustega ning mis põhineb Kopenhaageni kriteeriumidel. kahe tuhande kümnenda aasta arvamuse, komisjoni arvamus välja toodud kaksteist selget prioriteeti, mille tõhus rakendamine aitab Albaanial alustada läbirääk-, liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Need kaksteist prioriteeti Äh, seal on muuhulgas äh, demokraatlike institutsioonide ning poliitilise dialoogi funktsioneerimise edendamine, õigusriik ning kohtuvõimu reform, äh, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu ning inimõiguste kaitse. Need kaksteist prioriteeti Kopenhaageni kriteeriumites ei ole mitte ainult poliitikute ülesanne kuigi eh, nendega käib, käivad kaasas selged mõõdetavad kasud ka kodanikele. Albaania poliitikad peavad Albaania kodanike huvid seadma esikohale. muutkem need prioriteedid Euroopa raamistikuks, eh, millega saab eh, hetke poliitilistele väljakutsetele Albaania, Albaanias vastu, astudes. nädal enne demonstratsioone saatsin äh, Äh, äh, kirja Albaania peaministrile, kus ma seadsin paika teekaardi, mis põhineb nendel kaheteistkümnel prioriteedil, et Albaania praegusest ummikust välja tuua. me kõik olime tunnistajateks nendele traagiliste sündmustele, mis sellele järgnesid. ei ole veel liiga hilja kui me saame selgeid signaale selle kohta, et on olemas vastastikune tahe kasutada seda Euroopa raamistikku selleks, et äh, järk-järgult äh, poliitilisest ummikseisust välja tulla ning ületada hiljutine kriis, siis äh, vastame me sellele kindlasti positiivselt. Euroopa Parlamentil on samuti siin väga oluline roll mängida. Teie poliitikutena saate saata selge sõnumi Albaania poliitikatele selge ühise sõnumi siit kojast ning kogu Euroopa Liidust, et me, me tahame selle küsimusega tegeleda, siis kõik Albaanias hakkaksid mõtlema selle üle, milline oleks parim viis edasi. härra president, kasutagem seda võimalust Äh, paluda Albaania peaministril härra Berishal äh, luu, aidata luua tõesti kaasav poliitiline keskkond Albaanias, teised poliitikud, kodanikuühendused kindlasti äh, saaksid kasu Euroopa integratsioonist. Sotsialistliku partei juht härra Raamal peaksime paluma kindlustada, et tema partei on tõeliselt konstruktiivne opositsioonipartei, selline, mis Äh, naudib äh, sellise kaasava poliitilise keskkonna äh, kasusid ning ülesandeid, mida me soovime Albaanias näha, aitäh. suur tänu, volinik. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Kaaler. kaks minutit kõneaega. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, härra volinik, kõigepealt suur tänu teie selgete sõnade eest. ma arvan, et need jõudsid ka kohale Albaania liitumisprotsessi alguses on väga tähtis, et me rõhutaksime demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid, see tähendab seda, et demokraatlike institutsioonide ülesehitamist tuleb toetada. parlament on see koht, kus demokraatlikud äh, väitlused peaksid toimuma. see, ja selleks on kodanikud saatnud parlamenti saadikud parlamenti ei saa asendada tänaval või niimoodi, nagu härra Rammal seda kahekümne esimesel jaanuaril üritas teha. ma kutsun Sotsiaaldemokraatlikku parteid üles piiramatult parlamendiga koostööd tegema ja seal poliitilisi diskussioone pidama. tuleb äh, lõpetada valimistulemuse küsimusele seadmine, sotsiaaldemokraat pea, kraadid peaksid lõpuks moodustama opositsiooni ja kasutama võimalust parlamentaarses uurimiskomisjonis teha ettepanekuid tuleviku jaoks. OSCE ja ODIR on teinud ka ettepanekuid raamtingimuste parandamiseks valimiste ajal. väga tähtis on, et sotsiaaldemokraadid teeksid koostööd ja kuulsin, et härra Rammel Strasbourgis ka lubas, et kaheksandal mail kohalike omavalitsuse valimistest võtate osa. ma tervitan seda lubadust ja loodan, et sellel lubadusel ei ole mingeid tagauksi. ja ma loodan, et härra Ramal kuulas ka kõiki neid soovitusi, mida ta sai sotsiaaldemokraatlikelt kolleegidelt siin kojas, aga ka teistelt fraktsioonidelt. ja ma võin kinnitada, et meie fraktsioon tõesti kavatseb ka Albaania osas aktiivselt sekkuda ja jätkata selle kaasava lähenemise kasutamist, mida nimetas ka härra volinik, ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ühiselt anda panus selleks, et Albaania saab lootusrikult vaadata tulevikku, aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna Adrian Severin, ka temale kaks minutit, palun. Mr Chairman uh,, ladies and gentlemen president, daamid ja härrad, me võime nimetada Al Albaania poliitilist olukorda praegu tupikseisu. mõnikord rahulikum, mõnikord vägivaldsem, äh, kuid see kriisil pole lõppu. parlament möödunud aastal võttis vastu resolutsiooni, äh, pöördudes kõikide siseriiklike poliitiliste jõudude poole, et leida läbirääkimiste teel kriisile lahendus ning äh, üles ehitada rahvuslik üksmeel kuid seda resolutsiooni ignoreerisid äh, nii poliitilised jõud kui eriti valitsus. samuti komisjoni soovitusi ja nõukogu soovitusi äh, ei ole siiani veel arvestatud. on vastuvõetamatu, et äh, protesti ja korruptsiooni, protesti õigust nimetatakse kuudetadaks. on vastuvaatamatu, et äh, riigi institutsioonide presidendi ametikohal äh, äh, riikliku prokuröri institutsiooni õõnestab valitsuse juhi avaldus. on vastuvõetamatu, et need, kes peaksid olema kodanikudemonstraatorid, nimetatakse rahva kangelasteks ja neile lubatakse amnestiat. varsti toimuvad kohalikud valimised praegustes oludes saab see olema poliitiliseks katsumiseks kõikidele poliitiliste osapooltele. me pöördume voliniku Füüle ja äh, härra Flaitšiki poole, et nad teeksid endast kõik sõltuva, et tagada rahvusvahelise vaatlemise nendel valimistel, tagamaks nende valimiste vaba õiglase läbiviimise, et vähemalt me saaksime hinnata seda. me toetame komisjoni poolt äh, omaks võetud lähenemist, eriti volinik Füüle poole, me toetame härra Laitšeki tegevust ja me tegelikult nõuame, et kõik poliitilised jõud ühineksid selle kriisi lõpetamise nimel, sest alternatiiviks oleks Albaania, Albaania isolatsioon ja nende Euroopaga liitumise väljavaadete ohtu seadmine. suur tänu ja nüüd äh, ALDE nimel äh, Prošake. kaks minutit. president, volinik Füüle, kallid kolleegid, täna on olnud äärmiselt huvitav päev, eriti kui me räägime Albaaniast ma olen äh, vestelnud kahe peamise poliitilise erakonnaga seal ja ma tahtsin kuulda nende mõtteid selle kohta, kuidas liiki edasi arendada ja kuidas üle saada poliitilisest tummikust, et tegeleda tegelike probleemidega, võidelda organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooniga, luua äh, tööhõivevõimalusi ja äh, võimalusi noortele. kumbki osapool ei suutnud vastust pakkuda. tundus, et kõige tähtsam on neil vastastikku süüdistada tundub, et äh, poliitikud on rohkem mures enda pärast kui rahva pärast. president, meil on väga raske veenda oma valijaid äh, toetama meid, kui me räägime Euroopa Liidu laienemisest. vaatamata vastusisule, ALDE tahaks, et Lääne-Balkani riigid äh, saaksid osaks Euroopa territooriumist. me usume Euroopa Liitu kui väärtuste ühendusse ja et meil seisab ees ühine tulevik me peame pöörduma Albaania ametivõimude poole, et nad käituksid samuti ja ei äh, takerduks minevikku taaka, vaid vaataks tulevikku ja täidaks neile pandud kohustust tagada kodanike heaolu ja mitte jätta nad ilma Euroopa tulevikust, sest on selge, et äh, see poliitiline kriis takistab äh, edukat edasiminekut uued valimised toimuvad üsna pead, ettevalmistused on alanud ja seda peaks toetama kõik poliitilised erakond ja ma toetan seda, et Euroopa Liit peaks etendama aktiivset rolli, et need valimised oleksid õiglased ja ausad. kui demokraatia on pikk protsess ja see ei piirdu ühe hääletusega, eh, demokraatia nõuab eh, demokraatlikke institutsiooni, õigusriikide põhimõtteid ja vähemuste õiguste au-, austamist. Eh, demokraatia ei ole see, et võitjale kuulub kõik Euroopa Liidu poole liikumine on pikk teekond, see vajab ühiseid kohustusi ja reformid, mida Euroopa äh,, Alba, Albaania vajab, on hädavajalikud selleks, et täita Euroopa suunal võetud kohustusi. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Maria Kornelissen. neli ja pool minutit. voorzitter, de crisis in Albaania. härra president kriis Albaanias ei ole ju midagi uut. kriis ei alanud mitte jaanuarikuus, siis kui kasutati vägivalda demonstrantide vastu ja vägivald ei alanud ka kahe tuhande üheksandal aastal, kui Sotsiaaldemokraatlik partei boikoteeris parlamendi tööd pärast valimisi. tegemist on kriisiga, mis tegelikult e-, peegeldab äh, poliitilist kultuuri, boikotid, äh, näljastreigid äh,, see on kõik täiesti igapäevane Albaanias meediapoliitiline mõjutamine on ka üks tuntud meetmetest ja see on väga kaugel sellest poliitikast, mida meie sooviksime näha riigis, mis üritab liituda Euroopa Liiduga. ma soovin Albaania kodanikele tõesti vastutustundlikku valitsust koos poliitikutega, mille jaoks on kodanike küsimused tähtsamad kui iseenda huvid. mõlemad pooled peavad nüüd midagi tegema selleks, et äh, nimetatud ka ellu viia. valitsusel on eriline vastutus, valitsusel on võimumonopol ja valitsusel on ka vastutus, ta peab olema parteide ülene, ta peab tegema seda, mis on rahvale hea sellelt valitsuselt võib oodata, et ta teeb kõik selleks, et vältida seda, mis juhtus jaanuarikuus. me peame tõesti midagi ära tegema selleks, et jaanuarikuu sündmusi tõesti ka sõltumatult uuritakse. meil on vaja ka parlamentaarset arutelu selle kohta, ka opositsioonil on vastutus kanda, ka opositsioon peab tegema kõik endast oleneva selleks, et äh, uuesti esile kerkivat vägivalda, nii nagu jaanuaris, vältida. tuleb kõik äh, teha selleks, et maikuu valimised toimiksid rahulikult. opositsioon peab osalema parlamentaarsetes aruteludes ja peab tegema midagi ka äh, riigisisese olukorra parandamiseks, näiteks tööpuuduse vastasel võitlusel. parteid peavad tulema ühise laua taha. mul olid väga suured ootused, kui volinik Füüle novembrikuus ütles, et jah, Albaania peab nüüd midagi ära tegema, ta ütles, et meie teeme esimeseid samme alles siis ära, kui Albaania on midagi teinud ja alles siis võib Albaaniale anda kandidaatriigi staatus. kuid see ei too endaga kaasa mitte mingeid muutusi. nüüd ma loodan aga, et härra Vlaitšek äkki saab ära teha midagi seal, kus ülejäänutel midagi ei õnnestunud teha ja et parteid lõpuks hakkavad koostööd tegema. ma olen tõesti lootusrikas, kuid ma pole kindel, et see kõik võib tõesti juhtuda ilma karistuteta. ma arvan, et me peaksime tõesti karistustega ähvardama ja ütleme lihtsalt, et kui läbirääkimised kukuvad läbi, siis sellel on ka tagajärjed. ja karistused peaksid olema suunatud just poliitilistele juhtidele, mitte kodanikele ja seepärast ei tohi me midagi teha näiteks viisa lihtsustusrežiimi osas. me ei tohi mitte kuidagi Albaania kodanike olukorda halvendada ma loodan ka, et liberaliseerimismenetlust ei kuritarvitata ära praeguses protsessis. me võiksime näiteks mõelda äh, partnerluslepingute vahendite vähendamisele, see võiks olla ju midagi uut. niimoodi oleks võimalik äh, küll investeeringuid seal riigis teha, aga valitsus oleks kontrolli all see on minu jaoks väga hea karistus, mis ei ole suunatud mitte kodanikele, vaid poliitikutele. ja ma loodan ka väga, et äh, karistusi siiski ei ole vaja rakendada ja et härra Vlaitšeki juhtimisel tõesti kõik saavad Albaania viia äh, paremasse tulevikku. suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna Charles Tannock palun kaheks minutiks. president, uh, president volinik kui Albaania soovib saavutada edu oma Euroopa Liidu liikumise suunas, selle poliitilised juhid peaksid äh, äh, demokraatlikumalt, konstruktiivsemalt ja küpsemalt tegutsema. möödunud nädala, möödunud kuul toimunud vägivald meenutab meile Albaania tavapoliitika äh,. nõukogu peaks läbi vaatama möödunud aastase otsuse anda albaanlastele viisavaba reis äh, Euroopasse, arvestades seda verevalumist, mis seal toimus ja äh, kui välisinvesteeringud vähenevad, siis ka Schengeni piirkonna toimimine saate puhtama Albaania ei täida Euroopa Liidu poolt pandud loodusi, organiseeritud kuritegevus, korruptsioon õlmitseb ja kohtunikkonda mõjutavad poliitikud. peaminister Berisha isegi sekkus äh, valvurite äh, kohtuprotsessi, mida nõudis, väites, et äh, riigipööre võib toimuda. Äh, demokraatlikud institutsioonid on nõrgad, pressivabadus on vähene ja härra Rama poolt äh, juhitud sotsialistlik partei boikoteeris parlamenti, see omakorda nõrgestas Albaania stabiilsust. Albaania ei suuda isegi vajalikke reforme käivitada, et taastada Euroopa poolset usaldust, arvestades praegust ebastabiilset olukorda. see ebastabiilsus võib sundida ka NATO-t läbi vaatama oma laienemispoliitika. Äh, Albaania pidi liituma selle äh, ühendusega kahe aasta pärast ja äh, võib-olla tekib küsimus, kas Albaaniale anti liikmelisus liiga vara Albaania poliitiline ebastabiilsus ja see, kuidas see mõjub riigi soovidele ja see suhtun skeptiliselt ka Albaania poliitilistes perioodides. ta on täisliige islami konverentsil ja äh, omab mõjuvõimsat äh, lobi ka ÜRO-s ja hääletab blogina inimõiguste ja välispoliitika küsimustes. Äh, Albaania ja Türgi on mõlemad alla kirjutanud Kairo inimõiguste deklaratsioonile ja see peab šaria õigust moslemiriikides põhisel. Äh, Albaania peab nüüd mõtlema, kas ta eelistab läänelikke väärtusi või seab esikohale šaria seaduse, mille äh, Strasbourgi inimõiguste kohus peab mittevastavaks Euroopa Liidu väärtusega Äh, seega ka, ka Albaania liikmelisus OSCE-s on üsna äh, kaheldav, sest Albaania tegelikult on ilmalik riik. Äh, ja tundub, et nad liitusid sellega, et Lähis-Ida rahasid ligi tõmmata, kuid loomulikult see olukord võib tulevikus muutuda. suur tänu ja nüüd saab sõna Nikolaus Šuntis äh, äh, roheliste nimel sõna kolmeks minutiks, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid, lugupeetud härra volinik. mina lootsin, et poolteist aastat pärast viimaseid parlamendivalimisi Albaanias nüüd lõpuks on poliitilisest tupikseisust välja tuldud. ma lootsin, et pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni arvestatakse ka sellega, mida me sinna kirja panime. ma olin veendunud, et lootus saada Euroopa Liidu liikmesriigiks on suureks stiimuliks Albaania jaoks. Albaania kodanikud ju soovisid seda ja ma lootsin, et nii poliitikud kui ka, äh, et poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed äh, probleemid lahendatakse, kuid äh, tupikseisust pole ikkagi välja tuldud ja ja keegi ei tea, kes vastutab. ma arvan, et Albaania kodanikud peavad selle küsimuse ära otsustama. olukord on muutunud halvemaks ja ma tahan avaldada oma kahetsust ohvrite pärast me ei ole tõesti vägivalla suurenemise poolt, me soovime, et vägivald väheneks ja et demokraatlikest põhimõtetest ja inimõigustest peetakse kinni ja et süüdlased saavad teenitud karistuse. aga nüüd on Albaania kohalike omavalitsuste ees, need toimuvad maikuus ja me peame nüüd tegema kõik, et nimetatud valimistel oleksid täidetud kõik tingimused valimiste äh, rahulikuks tavapäraseks läbiviimiseks. me peame tõesti avaldama survet, et kõik poliitilised jõud võtaksid valimistest osa ja on väga tähtis, et valimised toimuvad ja seda kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega, et nad oleksid demokraatlikud ja läbipaistvad. kallid kolleegid, ma arvan, et meie toetus parlamendi ja Euroopa Liidu toetus üleüldse, olen selles osas härra Füülega nõus on väga tähtis, me peame tõesti alustama rohujuure tasandilt lähimuspõhimõtet kasutades me ei tohiks siin mõelda ainult parteipoliitilistele kaalutlustele. meil on võimalik Euroopa kodanike, meil ei ole võimalik Euroopa kodanikele ühiskon-, vabandust, Albaania kodanikele ühiskonnale öelda, milline on lahendus. seda peavad otsustama albaanlased ise. ma ei ole nõus nende mõtetega, kus öeldakse, et tuleks äh, ähvardada karistustega. sest äh, suurem osa karistusmeetmetest siiski oleksid suunatud kodanikele ja see ei too midagi head endaga kaasa. ma arvan, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, peaksid mõtlema, et tegemist on riigiga, mis on Euroopa Liidu lävel, ja me peame ütlema, et praegusel hetkel tuleb jätkata tööd. liitumisläbirääkimiste algus on viibinud ja ma arvan, et seda peaks teadlikustama rohkem Albaanias. meil on vaja Albaanias vastutustundlikumaid poliitikuid, meil tuleb pidada dialoogi, me peaksime asja võtma äh, talupojamõistusega ja ei saa olla nii, et üks poliitiline jõud määrab kõik. kui poliitilised jõud Albaanias jäävad oma praegusest, praeguste seisukohtade ja loogika juurde, siis ei ole neil võimalik patiseisust välja tulla. see aga toob riigi jaoks kaasa suured probleemid, mitte ainult poliitilised, vaid tegemist on probleemidega, mis tulenevad majanduskriisist, mis puudutab ka naaberriike nagu Kreeka ja Itaalia ja Albaania, siiamaani said albaanlased äh, välismaal teenitud raha koduriiki saata, kuid see võib muutuda nüüd raskemaks. me peame tõesti Albaaniaga dialoogi pidama, meil on vaja kiiret poliitilist lahendust sellele probleemile, suur tänu! suur tänu ka teile ja nüüd saab järgmisena EFT fraktsiooni nimel sõna Bastian Pelder temal on kõneaega kaks pool aega ja ta räägib EFT fraktsiooni nimel, palun als journalist heb ik. suur tänu, proua, vabandust, härra president, sotsiaaldemokraadina käisin ma Albaanias mitmeid kordi üheksakümnendatel aastatel ja ikka ja jälle jäi mulle mulje, et äh, seal on väga palju andekaid noori inimesi ja nendel kõigil peaks olema suur tulevik ees ning ma arvasin, et mis puudutab Euroopa liitumise perspektiivi, siis Albaania väljavaated on väga head. nüüd äh, olen ka hiljem käinud Albaanias ja rääkinud ka Albaania akadeemikutega selleks, et ennast valmistada ette täna õhtuseks aruteluks. ja nad ütlesid mulle, et nad on ikka veel huvitatud Euroopa Parlamendi tööst. Albaania on praegu patiseisus ja tegemist on hädakarjega, mida me sealt kuuleme. Nad ütlevad meile, palun Euroopa, aidake meid, poliitiline juhtkond ei tohi saada kogu võimu enda kätte, sest see tähendaks Albaania rahva allakäiku. Euroopa peab mõlemaid mõlemad parteid sundima mingi lahendus leida. härra volinik, teil tuleb ju tõesti tunnistada, et kergem on seda öelda kui teha, aga tegemist on hädakarjega. albaanlased samas jälle usaldavad meid ja arvavad, et me leiame lahenduse ning teie, härra volinik, olete kohe kindlasti võimeline midagi ära muutma ja soovin teile selles töös palju edu. ja siis on veel üks tähtis punkt nimelt Tiranas pöörati minu tähelepanu ohule, nimelt et kevadel väga palju moslemi naisi ja tütarlapsi tulevad Euroopasse selleks, et siin äh, töötada prostituudina. kas te olete ka sellest midagi kuulnud, kas te olete kuulnud sellest ohust ja millised on teie ennatlikud meetmed juba inimkaubanduse vastu võitlemiseks? aitäh ja lõpuks sõltumatute nimel härra Bela Kovatš, üks minut. aitäh. Äh, kui Albaanias olid äh, pärast seda, kui Albaanias olid valimised kahe tuhande üheksandal aastal, on seal olnud väga keeruline olukord, äh, parlament ei paista toimivat ja nii edasi sotsialistid süüdistavad valitsust valimispettuses. Nad sooviksid, et valimised korraldataks enneaegselt. aga peaminister Berisha jälle ei soovi võimult taanduda. ta süüdistab äh, opositsiooni poliitilistes ambitsioonides. mul on selline tunne, et läbirääkimised kukuvad läbi tulevased Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tugevdama oma jõupingutusi võitluses organiseeritud kuritegevusega, see ei ole tähtis mitte ainult Euroopa Liidule, aga tähtis ka nendele tulevastele liikmesriikidele. sest see on ju kasuks ka riigi imidžile, selleks et parandada nende riikide olukorda, on vaja öö, uuesti üles ehitada demokraatlikud institutsioonid nendes riikides. aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Edward Kukan kaheks minutiks, palun. aitäh, president, volinik, kolleegid. poliitiline kriis on Albaanias olnud liiga kaua juba. see ei ole veel ummik, see on lihtsalt pikale veninud poliitiline kriis see äh, murendab riigi äh, imidžit, see ähm, mõjub hukatuslikult äh, inimeste lootustele. me ei tohiks lubada sellel poliitilisel kriisil edasi jätkuda. praegu on meilt vaja välja saata ühine sõnum, et me tõesti soovime Albaaniat kandidaatriigina. poliitilised juhid mõlemal poolel peavad aga demonstreerima, et neil on poliitiline tahe olemas lahendada kõik probleemid õigusriigi põhimõtete järgi konstitutsionaalselt ja demokraatlike institutsioonidega. me oleme liiga kaua püüdnud olukorrale lahendust leida, käegakatsutavad tulemused aga puuduvad. me mõistame väga hukka eh, demonstratsiooniaegset väli, vägivalla kahekümne esimesel jaanuaril ja kindlasti on vaja korraldada seal korralik uurimine, kes on süüdi. mais on plaanis valimised, see on järjekordne demokraatia proov selles riigis. nüüd on taas kord see aeg, kui poliitilised juhid peaksid keskendama oma jõupingutused ähm, garanteerimaks, et valimised ei pingesta juba niigi pingelist olukorda. lõpetuseks sooviksin rõhutada, kuivõrd oluline on poliitiline sõnum äh, volinik Füüla mm, kõnes praeguse debati alguses. parim panus, parim võimalik panus Euroopa Parlamendilt selle olukorra lahendamisele võiks seisneda selles, et Euroopa Parlament kogu oma jõuga äh, toetab seda ettepanekut ja et parlamendilt läheb välja väga selge ühine sõnum Albaania poliitilistele parteidele. suur aitäh! ja Hannes Svoboda, palun. kahe, kaheks minutiks. suur aitäh! kõigepealt ma sooviksin tänada volinik Füület tema väga selge avalduse eest täna ja samuti tema pikaaegse pühendunud töö eest. samuti suur aitäh härra Lõtšakile tema töö eest viimastel kuudel. on täiesti selge, et ta on ähm, valmis äh, väga okkaliste küsimustega tegelema. minu arvates selles debatis on väga selge meeleolu. soovitakse toetada neid, Eh, kahte härrasmeest, kes peavad olukorrale lahenduse leidma. me oleme pisut skeptiliselt meelestatud, sellepärast et ei ole eh, võimalik, et, et parlamendi üks pool osutab süüdistava sõrmega teisele poolele, et eh, teevad samamoodi nagu albaanlased. mul on hea meel, et praegu on nagu äh, Ähm, ühistart olnud ja fraktsioonid on öelnud sama, põhimõtteliselt, et valitsus ja opositsioon peavad seidma, leidma ähm, tee sellest olukorrast. sooviksin ähm, mm, kolleeg Pelderi sõnade juurde tagasi naasta ähm,, ta rääkis Horta režiimist ja äh, noorte inimeste ootustest ja pettumusest praegu tundub, et võimulolijad ei suuda rahuldada rahva vajadusi. meil on loomulikult oma poliitilised kontaktid ja isiklikud sõprussuhted, aga me peame mõlemale poolele ütlema, istuge laua taha maha, püüdke kindlustada, et lä-, valimised on läbipaistvad ja seaduslikud ja me peaksime pöörduma mõlema poole peale, e-, et ähm, on vaja kindlustada, et meil on vabad, õiglased, läbipaistvad valimised ja Euroopa Parlament peaks saatma nii palju vaatlejaid sinna valimistele kui vähegi võimalik. Need valimised võivad saada hüppelauaks uue poliitilise kliima leidmisele Albaanias. on vaja leida konsensus kui Albaania ei muutu, siis on tulemuseks in-, isolatsioon, meie ei taha, et ta oleks isolatsioonis, meie tahaks, et ta Euroopasse teel oleks. suur tänu! ja nüüd äh, härra Stanimir Iltšev, palun. üheks minutiks on teil sõna. suur tänu, president! ma ütlen kohe välja, et Albaania ühiskond, Albaania rahvas on pisut veidrad. palun ärge mõistke mind valesti. Neil on oma eripärane ajalugu, oma kultuur, oma tavad ja traditsioonid ja nende rahva rahvuslik iseloom on pisut veider ja nende arusaam poliitilistest protsessidest on samuti pisut veider. nii et me peame olema loomingulised, peame olema paindlikud ja ja mõtlema uutmoodi lahendustele. ma arvan, et me ei peaks äh, suhtlema mitte ainult äh, poliitiliste blokkide liidritega, vaid ka mitteametlike juhtidega Albaania ühiskonnas. siin on öeldud äh, mitmesuguseid häid asju ja ähm, aga uske on neil kolm, ortodoksi usk, katoliku usk ja islami usk, kõikidel usukogukondadel on tugevad äh, liidrid, ka, ka vabaühendustel on, on tugevad liidrid, ka nendega tuleb ühendust pidada. suur tänu, härra Iltšev ja nüüd äh, proua Ulrike Lunatšek, äh, kolm minutit, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik Füüle lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin tänada volinik Füület ja härra Laitšekit selle tehtud töö eest, nad püüavad leida lahendust keerulisele olukorrale, nad püüavad anda Euroopa Liidu toetust albaanlastele, mul on väga hea meel, et meie kojas leiab täna aset arutelu ja et siin ei hüüa erinevad äh, poliitilised äh, fraktsioonid erinevate häältega, esindades erinevaid Albaania äh, sõsarparteisid, aga para-, õnneks see nii ei ole. Albaania kriis on poliitilise kultuuri kriis, tegemist on verbaalse vägivallakriisiga, mis on viinud vägivallani tänaval. ja inimesed on seeläbi pidanud kannatama sellist olukorda tuleb põhjalikult uurida ja tuleb vaadata, kes on arengute eest vastutav. vägivald, mis on muutunud vägivallaks tänavatel, võib viivitada Albaania teed Euroopa Liitu, nagu volinik Füüle ütles, Albaania poliitikud peavad mõistma, et nende ülesandeks on tegutseda oma rahva huvides ja Euroopa Liit peab aitama neil leida lahenduse sellele poliitilisele kriisile, tuleb istuda laua ümber maha ja mitte ainult näidata näpuga, süüdistades vastaspoolt, kõik on omamoodi süüdi. kõik vastutavad selle eest, et olukord saaks muudetud ja selline näpuga näitamine ei kuulu Euroopa kultuuri ja loodetavasti poliitilised erakonnad ka mõistavad seda. härra Naana on meile öelnud, et tema erakond soovib osaleda valimistel. Nad soovivad äh, luua valimiskomisjoni, loodetavasti selline valimiste korralduskomisjon moodustatakse ja sellega lepivad ka teised erakonnad. mis puudutab äh, viisa liberaliseerimise küsimust, siis äh, meie parlament on seda toetanud äh, ja mul on teile küsimus, äh, volinik Füüle. nimelt ma loodan, et komisjon viisavabadust nüüd ei peata sanktsioonina Albaania vastu, kuid äh, eks te informeerite meid just sellest. ja veel teine küsimus, millised on võimalused, kui kaks osapoolt ei suuda kokku leppida, millised on meie survevahendid? üks võimalus, nagu äh, meie kolleeg äh, proua Karneliisen ütles, on Äh, kasutada toetusfonde ja anda nende haldamise võimalus edasi komisjonile, võib äh, samas ka need vahendid üldsegi külmutada, kuid äh, selle all kannataks Albaania rahvas. ja loodetavasti ei ole meie ainsaks lahenduseks lahenduse puudumine ja alternatiivide puudumine nõukogu on öelnud, et Albaania julgeolekuteenistus toetab ka inimkaubandust, see küsimus nõuab ka täpsemat uurimist. suur tänu, härra Jaroslav Paška, palun poolteist minutit. pretrváva v Albánsku politické napätie vyplývajúce z tesného volebného výsledku. Suur tänu. Pärast 2009. aasta valimisi on Albaanias olnud tõsised pinged valimiste tulemused äh, on äh, e-, erinevusi erakondade vahel ainult äh, rohkem välja toonud, lõhed on muutunud suuremaks, sotsiaaldemokraadid ja nende juht kurdavad valitsuse üle. Nad, nende süüdistused on suuremad kui süüdistused valimistulemuste manipuleerimise osas, nad väidavad, et valitsus aktiivselt osaleb rahva vaesustamises ja aitab sellele kaasa. jaanuarikuust alates on osalenud erinevatel meeleavaldustel kakskümmend tuhat inimest, mis viisid kahekümne teisel jaanuaril ka traagilise vahejuhtumini. ja äh, rahvas kutsub Berisha tagasi astuma. kahekümne teise jaanuari vahejuhtumi käigus kaotasid elu neli inimest, sada viiskümmend inimest said tõsiselt haavata. ja politseid on süüdistatud jõhkras käitumises, sellele ei saa vastu väita, demokraatlike riikide puhul on oluline see, et valimistulemusi võetakse tõsiselt, kuid korruptiivse, korrumpeerunud politsei puhul see päris nii ei ole. Berisha valitsus on ignoreerinud demokraatlikke põhimõtteid, paistab äh, et pole mingisugust võimalust, et ta astuks tagasi. me ei saa jääda pealtvaatajateks, kui väikesed diktaatorid jätkavad Euroopa äärealadel oma diktaatorlikku käitumist, me peame demokraatiat toetama. palun pidage oma kõneaegadest kinni, südaöö pole enam kaugel ja ma paluksin öö, äh, öö, äh, oma kõneajast kinni pidada. ja palun, proua Pakk lugupeetud president, lugupeetud volinik, härra Laitšak, kallid kolleegid. ja äh, meie tänane teema ei tõusnud päevakorda ainult kahekümne teise jaanuari tõttu ja seetõttu ma tahaksin küsida, miks komisjon ja teised äh, rahvusvahelised toimijad ei äh, kustutanud neid leeke siis, kui see, need leegid lõõmama lõid, ehk siis kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigas. kahe tuhande üheksanda aasta valimised olid parimad valimised, mis olid aset leidnud Albaanias viimasel ajal, need vastasid valimisseaduse põhimõtetele ja äh, äh, selline konsensus, mis valimisseaduse vastuvõtmise osas äh, saavutati, oli täielik uus, täielikult uus nähtus Albaanias ja ka sotsiaaldemokraadid ise ütlesid alguses, et valimised olid, vastasid eeskirjadele sotsiaaldemokraadid aga äh, ei, ei suutnud ise leppida kokku omavahel ja äh, paraku on selline riik veel endiselt kandidaatriik kui moodustati valitsus, siis hakkasid, hakkas opositsioon väitma, et valimised ei toimunud vabalt ja õiglaselt ja nõudsid, et läbirääk-, alustataks läbirääkimisi, keegi ei saa niiviisi teha mitte üheski üheski riigis ei saa nii teha, tuleb pöörduda Põhiseaduse Kohtu poole või valimiskomisjoni poole ja selle tulemuseks olid äh, näljastreigid äh,, keeldumine parlamentides osalemisest, sellise olukorraga ei saa leppida, niiviisi ei, ei, ei saa. mõnikord äh, tuleb näpuga näidata õigete asjade peale. Äh, alguses oli äh, valimisurnide avamine, see öö, kõige problemaatilisem küsimus, mõningad lahkhelid viisid nelja surmajuhtumine ja väga hea, et meil on praegu küll teekaart. mulle meeldiks, kui äh, volinik Füüle ja härra Laitšek äh, jah, lähtuksid sellest teekaardist ja aitaksid seda rahvast. suur tänu ja härra Viktor Postinaar, poolteist minutit suur tänu, härra president. härra volinik, ma tervitan teie sõnavõttu ja tahaksin rõhutada, äh, et äh, härra Laitšekil oli õigus, kui ta püüdis äh, leida lahendusi sellele dramaatilisele olukorrale. hiljutised meeleavaldused Egiptuses ja Tuneesias olid meeleavaldused kohaliku tasandi diktaatorite vastu, kes lõpuks pidid oma koduriikidest lahkuma. kuid meeleavaldused ei viinud suure, äh, tõsiste vägivallajuhtumitele, mitte nii nagu ja mitte selliste rahvarünnakute, nii nagu Tiranas. väidetavalt meeleavaldused ei olnud midagi muud kui riigipöördekatse, mida juhtus opositsioon äh, julgeolekuteenistus, valitsuse esindajad äh, ja armee esindajad, kes äh, kas kõik nemad on nüüd sots-, sotsialistid või on Berishaga midagi valesti? ja äh, Thomas Countiman'i tsiteerides tahaksin öelda, et kahekümne teise jaanuari äh, sündmused äh, võisid olla riigipöörde katseks. me peame äh, tegema oma tööd tõsiselt, nii nagu ka NATO, me peame aitama kahel Albaania poolel läbirääkimiste laua taga jõuda kokkuleppeni, kuid pöörduksin siinkohal kõikide kolleegide poole ja kes soovivad tingimusteta Berishat toetada, ärge lähenege sellele asjale ühe nurga alt, me peame avaldama survet mõlemale poolele, me peame äh, avaldama survet kahele poolele, et nad ühiselt jõuaksid lahenduseni. praegusel hetkel on ainult üks osapool näidanud üles valmidust Euroopa äh, Parlamendi resolutsiooni äh, ellu viima ja seda eelmainitud äh, ja neid eelmainitud kahteteist ettepanekut, mida mainisite, härra Füüle. me tahaksime, et lähtuvalt Euroopa Parlamendi resolutsioonist ja nendest kaheteistkümnest teie poolt mainitud tingimusest tuleb tööd jätkata, pidades seejuures meeles, et ilma kahe osapoole kokkuleppeta äh, Albaania integratsiooniprotsess Euroopa Liidu teel mm, võib-olla külmutatakse täielikult, suur tänu. veel kord, ma palun teid, et te peaksite kinni oma kõneajast. härra Kantsian, kaks minutit. suur tänu president. suur tänu teilegi, härra volinik. ma toetan kogu südamest teie poolt täna õhtul visandatud teekaarti. ma olen veendunud, et Albaanial kui riigil on Euroopa väljavaated. seetõttu peaks ta olema kandidaatriik. kahekümne esimese jaanuari verised sündmused on aga viinud Tirana mitu aastat ajas tagasi. vägivald tänavatel meenutas üheksakümnendaid aastaid. seega ma muretsen vägagi selle riigi praeguse olukorra ja tuleviku pärast. nagu mitmed teisedki kolleegid, nägin ma ise oma silmaga seda, kui keeruline on seal see, sealne olukord. me käisime seal novembris kaks tuhat kümme stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomiteega käisime seal mais eelmisel aastal. me võtsime ka vastu ka lõppresolutsiooni, aga tulevikus peame me tegelema peamiste tõsi, tõeliste probleemidega. tööpuudus on tõeline sotsiaalne vähktõbi, nagu seda on ka poliitiline korruptsioon. me peame leidma inimesed, kes vastutavad see peab olema meie peamiseks ülesandeks. ja me peame tagama, et nii valitsus ja opositsioon lepiksid kokku vähemalt põhimõttelistes reeglites ja et järgmised valimised oleks võimalikult läbipaistvad ja demokraatlikud. nüüd on meil tegelikult ju uus võimalus. kaheksandal mail toimuvad Tirana kohaliku omavalitsuse valimised ja siis saame me mõõta, milline on sealne demokraatia olukord. me läheme sinna ju kohale. me teame, et Albaania on liikunud edasi. Euroopa peab aga osalema dialoogis selle riigiga ka. suur tänu, härra president, meie kohalolek seal on kriitilise tähtsusega. suur tänu. suur tänu, proua Kopa, palun, poolteist minutit. president me oleme kõik väga mures Albaania sündmuste tõttu. korruptsioonivastaste demonstratsioonide ajal tekkisid kokkupõrked, mille tulemuseks olid inimohvrid ning see, selle riigi ees on palju ohte. me kõik vastutame, valitsus peab tegutsema, riigil on tarvis toimivat valitsust ning on vaja kinni pidada õigusriigi põhimõttest ja võidelda korruptsiooni vastu. Need on valitsuse peamised eesmärgid. Ri-, inimestel on õigus seaduslikult demonstratsioonidel osaleda. kui, eriti kui valitsus tegutseb inimeste huvide vastaselt. me peame andma ennast parima taastama rahu, taastamaks rahu. ma arvan, et me peame siin mõtlema ka selle üle, milline on valitsuse äh, roll, samuti opositsiooni oma. põhiseadusliku korra äh, alusel tuleks lõpuks ometi hakata üritama leida lõpp äh,, lahendust. suur tänu. järgmisena härra Pussutil kaks minutit. suur tänu, president kui ma vaatan olukorda Albaanias, siis on mul südamest kahju, sest see tuletab mulle meelde minu kodumaa ajalugu. tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel, kolmkümmend aastat tagasi oli Maltal samasugune olukord. poliitilised pinged, ohud, isegi vägivald. see oli kohutav õhkkond, mille üle ma kindlasti mitte uhke ei ole. samal ajal arvan ma, et ka Albaania inimeste meel on oma riigi olukorra tõttu vägagi kurb. ja nad ei saa kindlasti olla uhked toimunu üle. täna olen ma oma riigi üle väga uhke, sest me oleme suutnud üles ehitada demokraatliku, stabiilse ja Euroopa Liitu kuuluva riigi. poliitiline keskkond on täiesti erinev toonasest ja ma loodan, et ka Albaania suudab täita oma eesmärgid, suudab muutuda stabiilseks riigiks ja kuulub kunagi Euroopa perre. aga kuni kaks juhtivat parteis selles riigis on kangekaelsed, ei saavuta Albaania oma eesmärke iial. sellest on kahju, aga tõ-, see on tõde. Euroopa Liit peab mängima oma rolli. me liberaliseerisime just Albaania kodanike jaoks viisarežiimi, aga ka Albaania peab täitma oma kohustusi ja selleks on tarvis, et nii valitsus kui opositsioon kasutaks teistsugust käitumisviisi, tegutseks vastutustundlikult, täiskasvanulikult. Nad peavad aitama riiki ühendada me ei hakka siin ju õpetama albaanlasi, mida nad tegema peavad. me ütleme neile, et otsus, kas eh, Albaania kunagi kuulub Euroopa Liitu, on nende teha. suur tänu! suur tänu! nüüd vaba mikrofon. kõigepealt proua Savits, üks minut. tak, härra Urfarande även om krisen i albanien har pågått eh, en längre tid så är det faktiskt suur aitäh! see kriis Albaanias on praegu tõesti eskaleerumas ja tänu härra äh, Füüle ja härra Laitšaki ponnistustele öö, ähm, oleme me näinud, et Euroopa Liit ei ole isoleerunud, ei ole üksi, ei jäta Albaaniat äh, üksi, siin on muidugi mitte küsimus selles, et kellel on õigus, kellel ei ole õigus. poliitika peab saama vastu võetud, saama poliitilises foorumis. praegu on vaja tagada, et äh, valimised oleksid äh, Äh, korralikult läbi viidud ja see määrab Albaania edasise suuna. aitäh, härra Adžis, äh, üks minut. aitäh, president, ka mina sooviksin jagada enne sõna võtnud kolleegide mure. olukord Albaanias on tõesti murettekitav ja see võib negatiivselt mõjutada mitte ainult Albaania tulevikku, aga ka seas, teiste sealset regiooni riikide tulevikku. möödunud aastal oli juttu, et Albaania on saavutanud edu reformides, viisarežiim sai liberaliseeritud, aga siis algasid poliitilised rahutused, inimesed kaotasid elu ja selles mõttes ma arvan, et Albaania on läbi kukkunud selles, eh, sellel eksamil, me peame täiendavalt mõtlema Albaania regiooni tuleviku peale kõik Balkani riigid peavad tegutsema solidaarselt ja kutsuma üles integratsioonile ja stabiilsuse säilitamisele selles regioonis. suur aitäh! ja proua Bocescu järgmiseks. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Situația tensionată de la sfârșitul lunii ianuarie din Albania demonstrează importanța păstrării. Suur aitäh! see väga pingeline olukord Albaanias jaanuari lõpus äh, näitab, et väga kaugele see poliitiline äh, arutelu ei ole jõudnud. inimesed said surma. demokraatlikus riigis peaks vaidlused lahendatama parlamendis, need ei tohiks kanduda tänavatele. opositsioonijõud ründasid valitsuse hoonet selleks, et kukutada valitsust, see on väga tõsine asi. Ehm, samas ei ole andeks antav ka süüdlaste peitmine, siinkohal sooviksin pöörduda Albaania opet-, opositsiooni poole. tähtis on naasta ehm, parlamentaarse arutelu juurde. möödunud valimised olid vabad ja õiglased ja järelikult tuleks eh, oma rahulolematust väljendada parlamendis ja mitte tänaval aitäh ja järgmiseks härra Papa-Nikolai, üks minut. aitäh, president, kallid kolleegid. sooviksin öelda järgmist. regioonis ebastabiilsus järjest suureneb ähm, sotsiaalsed pinged tõusevad, aga samas majanduskasvu on seal ka. tundub, et majanduskasvust ei ole koitnud õitsengut Albaania rahvale, pigem vastupidi. tundub, et pettumused ja hirmud on suurenenud. ja on alanud uus ähm, Albaania inimeste väljavool äh, Eh, sealt riigist, seda me nägime üheksakümnendatel aastatel juba Kreeka suunal. poliitiline abi on üks asi, aga teine on jõuline tegutsemine, me peame demonstreerima, näitama eeskuju, aitäh! suur aitäh! ja viimasena saab sõna härra Šoplin, üks minut. suur aitäh! ma jätkan inglise keeles. Ehm, tundub, et käimas on külm kodusõda. Ehm, poliitilised parteid on eh, vastaspoolel ja tõmbavad maa kaosesse kaasa. Eh, seal soovitakse nii-öelda ainuisikulist võimu, nagu see kunagi oli. praegust olukorda on väga raske muuta millekski demokraatia sarnaseks. praegune seis on täiesti tradi-, traagiline, kas on võimalik sellest ähm, välja pääseda kriisi või suure ajaloolise kompromissi kaudu, jah. suur aitäh! suur aitäh, et te ka kõneajast kinni pidasite. see oli nüüd viimane kõneleja minu nimekirjas. ja nüüd annan sõna volinik Füülele, et ta teeks kokkuvõtte öeldust. Uh, suur aitäh! president, lugupeetud saadikud, sooviksin teile öelda suur aitäh selle elava arutelu eest. enne, kui ma asun jagama teiega oma viimaseid kokkuvõtvaid märkusi, sooviksin võtta ette kaks küsimust, mida debati ajal esitati. esimese esitas äh, saadik Pelder. aga siis oli veel üks äh, Sa-, sanktsioonide kohta, et kas me kaalume sanktsioone? ei kaalu. miks ei kaalu? aga sellepärast, et ähm, laienemisprotsessis on tingimused need, mis toimivad väga õiglaselt. kui te täidate tingimused, siis saate edasi minna laienemise suunal. kui te tingimusi ja nõudeid ei täideta, ei täida, siis teie liitumisprotsess aeglustub ja lõpuks jääb seisma hoopis. paraku on see hind, Äh, mida peavad maksma mitte ainult poliitikud, aga ka selle vastava riigi inimesed. president, lugupeetud saadikud, kõrge esindaja ja mina jätkame äh, kõikvõimalikes jõupingutustes, et, äh, et pidada edasigi dialoogi Albaania võimude ja opo-, opositsiooniga. meil on väga selge siht silme ees, kuidas peaks edasi minema. meil on vaja ka teie toetust selleks, et peamise opositsioonipartei juht ja Albaania peaminister meie sõnumist aru saaksid. nii on võimalik sellel riigil välja tulla poliitilisest kriisist ning võtta äh, äh, ette positiivsed sammud Euroopa integratsiooni suunas äh, põhimõtteliselt on ju kõik Balkali äh, riigid saanud äh, võimaluse liituda Euroopa Liiduga ja meie oma lubadust täidame tingimusel, et need riigid tingimused täidavad. Albaania peab kiiremas korras ellu viima äh, kaksteist põhiprintsiipi, muuhulgas si-, kuuluvad sinna demokraatia, põhine parlamendi töö, võimude lahusus, valimiste läbiviimine ning õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. see kõik saab olla võimalik vaid sellisel juhul, kui praegune poliitiline olukord on teinud äh, pöörde pale, paremuse poole ning on hakanud ähm, diskussioon parlamendis pihta Albaania rahval on püüdlused ja soovid, millega tuleb tegeleda. Albaania juhid peavad nüüd tegutsema oma rahva huvides. Euroopa Liit on valmis neid selles abistama, aitäh! köszönjük, biztos úr, reméljük, hogy suur tänu, härra volinik! loodame, et äh, olukord Albaanias äh, normaliseerub äh, ja nüüd lõpetan selleteemalise arutelu. arutelu on käesolevaga olevaga lõppenud ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on nõukogu komisjoni avaldused seoses pealtkuulamisskandaaliga Bulgaarias Piibalgs